il primo punto dell'ordine del giorno reca la dichiarazione del vicepresidente della Commissione täna pärastlõuna päevakorra esimeseks teemaks on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus olukorra kohta Liibüas. ja annangi kohe sõna eh, minister Togtšelevitšile szanowna pani przewodnicząca e, e, wielce szanowni austatud proua juhataja austatud euroopa parlamendi saadikud mul on suur au olla täna siin euroopa parlamendi ees esindamas e, asepresident Catherine Ashtonit, kes täna pärastlõunal ei saanud tulla siia Strasbourgi, kuna ta ilmselt, nii nagu te teate, on visiidil Lähis-Idas selleks, et järgmise nädala ÜRO Peaassamblee kohtumist ette valmistada. ta palus mul e-, ennast täna siin esindada ja hiljem teada anda tänastest kohtumisest. ka Poola jaoks on väga oluline see, et me saame edastada asepresidendi sõnumi täna siin, kuna Poola on väga tõsiselt osalenud rahvusvahelise üldsuse jõupingutustes Liibüa teemas Benghazis esimene välisminister, kes käis veel Poola välisminister maikuus. Liibüa revolutsiooni algusest on juba läinud seitse kuud ning selle aja jooksul me oleme näinud erakordset Liibüa rahva julgust, kindlameelsust ning me peaksime kasutama võimalust ja avaldama neile tänu ja tunnustust selle eest. Nende kuude jooksul on Euroopa Liit seisnud Liibüa rahva äh, kõrval ja toetanud nende võitlust selleks, et saavutada demokraatia, vabadus, elu ilma hirmuta. Euroopa Liit on keskendunud kolmele põhiteemale, kõigepealt poliitiline ja diplomaatiline valdkond, teiseks kohene abi nendele, keda kriis on mõjutanud ja kolmandaks toetus Liibüale konfliktijärgses perioodis. kriisi alguses toimus üheteistkümnendal märtsil erakorraline ülemkogu, mille tagajärjel Euroopa Liit saadis, saatis režiimile selge sõnumi. Gaddafi peab lahkuma, vägivald peab lõppema ning Liibüa rahva püüdlusi tuleb austada. sellest ajast alates on vastu võetud terve rida piiravaid meetmeid tagamaks, et e, raha ei jõuaks e, režiimi kätte. nüüd, kui e, Gaddafi on lahkunud ja paljud kartused on kõrvale jäetud, on äh, vaja tähelepanu pöörata äh, uue äh, võimu vajadustele ning konflikti, konflikt edukalt lahendada. kõrge esindaja on osalenud Liibüa kõrgetasemelise kontaktrühma kohtumistel ja ka Kairo grupi kohtumistel, mis on tema algatusel loodud. Euroopa Liit jätkub, jätkab energeetilist osalust tööd ka pärast esimese septembri Pariisi konverentsi. viimastel kuudel oleme näinud eh, suurt Liibüa rahva kannatust eh, režiimitegude tagajärjel. Eh, me oleme näinud, mis rada ümberpiiramist, vägivalda Tripoli tänavatel ning Liibüa rahva põgenemist naaberriikidesse. Euroopa Liidu vastus on olnud kiire, tõhus, sisuline me oleme üle saja viiekümne kahe miljoni euro andnud humanitaarabiks kriisi algusest alates. omalt poolt eh, DJ EKA on om, eh, saatnud omapoolsed rühmad eh, ka piirialadele ning viimati augustis Tripolisse. oleme andnud abi selleks, et kolmandate riikide kodanikke, tuhandeid neid evakueerida, sealhulgas ka Misratast me oleme ka erakorralist abi andnud eh, sõja haavatutele, sõjas haavata saanud, saanutele ja ka eh, logistilise võimekuse suurendamiseks ning eh, abistanud koordineerida abisaadetusi õhu kaudu. asepresident on Euroopa Liidu büroos ka kohapeal käinud, eh, see büroo võimaldab eh, sõlmida sisse otsesed sidemed eh, ajutise nõukoguga ning koordineerida tegevusi kõikide nende organisatsioonidega, kes kohapeal tööd teevad ning koordineerinud tööd nendes valdkondades, mis nõuavad koordineerimist, humanitaarabi, julgeolekusektori toetus ja nii edasi, nii edasi, need tegevused lükatakse käima kohe ja kiiresti. Gaddafi on nüüd võimult lükatud, aga ta jätkuvalt püüab destabiliseerida seda riiki ning on ohuks tsiviilisikutele. me mm, hoiame silma peal rahvusliku ajutise üleminekunõukogu ja Gaddafi pooldajate leeri vahel. eesmärgiks on Eh, tagada julgeolek ning üles ehitada eh, riigiaparaat, demokraatlik aparaat selleks, et eh, saavutada õiglus, demoliseerimine, reintegratsioon. tulevased kuud on ääretult olulised, Euroopa Liit on, Euroopa Liidul on kavas anda Liibüale toetust edasi ka mm, kriisijärgses perioodis, perioodil et meil on vaja tegevust koordineerida ÜRO raames kõikide rahvusvaheliste partneritega, nii nagu iga konflikti järel vajavad ka eh, Liibüa eh, uued võimud toetust. me oleme juba kakskümmend kaheksa eh, nii-öelda osakonda ja, ja kus on varad külmutatud, need varad lahti lasknud ning eh, teeme koostööd ka ÜRO-ga ning eh, tema eraesindajaga konfliktijärgsetes mm, olukordade lahendamise osas. keskendume kriitilistele valdkondadele. hea rahvusvaheline koordineerimine on ääretult oluline selleks, et tegevuse dubleerimist vältida ning aitamaks maksimaalselt Liibüa ametivõime üleminekuperioodi vältel. Äh, oleme juba viinud läbi esialgse hindamise esialgsetest äh, vajadustest Liibüas koos rahvusvaheliste partneritega ja lõpetuseks äh, tahaksin tänada parlamenti tugeva toetuse eest viimastel kuudel. Euroopa Parlamendi resolutsioonid ja ka konkreetsed sammud, mida on astunud mitmed parlamendisaadikud, on ole-, on olnud ääretult olulised selleks, et meie positsiooni tugevdada, mis on väga oluline, aitäh! Grazie ministro, ora la parola agli oratori a suur tänu, nüüd lähme edasi fraktsioonide kõneisikute juurde, alustame Euroopa Rahvaparteiga ning härra Salafranca, kolm minutit, palun. lugupeetud volinik, lugupeetud äh, proua president, kui me kuue kuuga üritame neljakümne kahe aastast diktaatorlust lõpetada, siis eh, ei ole meil läinud just väga halvasti. kui me vaatame kaotatud inimeste arvu, kannatusi ning probleeme, millega erinevad põlvkonnad silmitsi peavad seisma, siis loomulikult on olukord teine. kuid härra, härra Gaddafi režiimi puhul on mitmeid inimõigustega seotud küsimusi vaja lahendada, piirikontrolli küsimused ja mitte vaid majanduslik ülesehitamine, kuid üleminekuperiood on seotud väga keeruliste tingimustega. me peame tagama ka selle, et kuriteod saavad karistatud. ma olen nõus eelkõnelejaga, et nii NATO kui ka Euroopa Liit ja eriti teatud liikmesriigid, pean siin silmas Prantsusmaad ja Suurbritanniat, tänu nende julgusele ning Liibüa inimeste julgusele oleme me sellele äh, kolletule režiimile lõpu teinud. kuid peame ütlema, et Euroopa Liit peal äh, tegutses üldiselt päris kiiresti ja hästi. lugupeetud minister, see meie olime need, kes esimesena palusid äh, Rahvusliku Üleminekunõukogu tunnustamist, Prantsusmaa oli esimene riik, kes neid avalikult tunnustas. sada viiskümmend neli eurot äh, humanitaarabina, Euroopa Liidu esinduse avamine Benghazis, meil on vaja välja panna täielik eh, esindus seal ning nimetada konkreetne isik, eh, kes hakkab läbima eh, läbirääkimisi Liibüa ja Euroopa Liidu vahel, ka ÜRO plaanib seal oma esindust ava, avada. lugupeetud minister, head kolleegid, paar kuud, paar päeva tagasi tähistasime kümnendat aastat koletusterroriaktist äh, mis leidis aset USA-s, me peame siinkohal meeles pidama, et Araabia kevad on väga oluline sündmus, sest see annab tagasi eh, nende väärtuse nendele riikidele ning see võimaldab meil ka peatada radikaalsete islamistide tegevust. ning eh, seda, eh, ning seda üleminekuperioodi me näeme, et rahu ei ohusta barbarism ja muud sellised tegevused, suur tänu! aitäh, järgmiseks sotsiaaldemokraatide nimel äh, proua Koomes, palun! Liibüa konflikt on äh, lõppfaasis nelikümmend kaks aastat äh, diktaatorlust ja kuus kuud revolutsiooni peaksid lõppema õnnelikult, see on Liibüa inimestele oluline. Euroopa Liidul on olnud esindus alates maikuust ning Euroopa Liit tegutses veri, väga kiiresti selleks, et uut äh, valitsust äh, tunnustada. tehakse koostööd ÜRO-ga ning mis puudutab varade külmutamist seoses diktaatori varadega, siis äh, see, sellega on vaja tegeleda. kõrge esindaja ja Euroopa Liidu välisteenistus peavad äh, Liibüa palvele äh, reageerima selleks, et koordineerida üliolulist tegevust liikmesriikidega, selleks et siseriiklikud lähenemised ei äh, varjutaks Euroopa Liidu üleüldist strateegiat meil on vaja selgelt välja öelda, et me austame Liibüa inimeste suveräänsust, me peame tagama ka seda, et ÜRO saab koordineerida tegevusi selleks, et Liibüa maja, majanduslikku arengut toendada, toest-, toetada. põhiküsimus on julgeolekut ja arengut Liibüas toetada, me peame äh, kodanikke taasintegreerima meil on olemas see kogemus ja me saame seda ta-, seda protsessi abistada, me saame neid abistada ka konstitutsiooni ja valimissüsteemi loomisel kodanikuühiskonna kaudu. Liibüa ajutise valitsuse usaldusväärsus sõltub sellest, kuidas nad suudavad luua demokraatliku riigi alustalasid ning tagada kodanike põhiõigused, mitte vaid kodanike, vaid ka nende välisriikide isiku, isikute, kes jätkuvalt kannatavad selles riigis, paljusid neist on süüdistatud võitlemisest Gaddafi poolel vaid nende nahavärvi tõttu. oluline on see, et Rahvusliku Ülemineku Nõukogu eh, juhi sõnadele vastavalt oleks tegemist mõõduka valitsusega, me kõik peame õigusriiki austama ja inimõigusi austama seal, eriti naiste ja sisserännanute. parlament loodab, et Rahvuslik Ülemnõukogu hakkab läbi viima ähm, lepitusprotsessi selleks, et kaasata kõiki eri tasandite kodanikke, meie, eurooplased, peame silmas pidama seda, et äh, me teame, kuidas äh, võib vahel minna, kui on poliitikad lõpuni välja arendamata, mitmedki riigid on äh, valits-, Gaddafiga koostööd varem teinud, kas naftat ostes või mingil muul viisil, meil on vaja Euroopa välispoliitikat, mis tugineb Euroopa põhimõtetele ja väärtustele, mis on kooskõlas Liibüa inimeste soovidega ja kõigiga, kes Vahemere lõunapiirkonnas elavad ja nende soovidele vastavad, aitäh! suur tänu! liberaalide nimel proua Ojuland, palun kaks minutit. suur tänu, proua president, lugupeetud volinik. Muhammar Gaddafi režiim on Liibüas otsa saanud, riik aga on väga halvas seisus peale kodusõda ja seal on mitmeid probleeme. rahvuslik üleminekunõukogu on võtnud äh, liberaalse ja vaba Liibüa ülesehituse vastutuse. demokraatia ideesid peavad seal austama kõik. lugupeetud kolleegid, tegemist on keerulise missiooniga ja ma usun, et meil kõigil on ülioluline roll selleks, et neid pingutusi edukalt lõpuni viia me peame toetama demokraatia rakendamist igal viisil ning vastu olema kõikidele tegevustele, mis seda takistavad. üheskoos vaba ühiskonnaga peame me toetama ka liberaalset majanduse loomist. majanduse toibumine on pöördelise tähtsusega selleks, et Liibüa saaks äh, demokraatia teele minna. liberaalid äh, tervitavad külmutatud varade vabastamist ja Euroopa Liidu sanktsioonide eemaldamist. meie suhted peavad tuginema vabadel ja liberaalsetel lähenemistel. majand-, me peame kasutama neid varasid Liibüa inimeste nimel ning äh, nafta tootmine ja teised tegevused on vaja taastada selleks, et Liibüa inimeste huve teenida Liibüa ametivõimude eesmärgiks on vägivalla lõpetamine ning õiguskorra loomine. stabiilsus ja julgeolek selles riigis vajab ka funktsioneerivaid riigi äh, struktuure, tuginedes oma riigi kogemusele, Eesti kogemusele, saan öelda, et demokraatlike institutsioonide loomine võib võtta mõnda aega. ühest küljest on meil vaja kannatlikkust, samas aga on meil vaja ka selget pühendumist selleks, et taas luua uus Liibüa koostöös Rahvusliku Üleminekunõukoguga, mis austab inimõigusi ja õigusriiki, suur tänu! suur tänu! ja Roheliste nimel härra Kuhn-Pendit, neli minutit, palun! proua president mina tahaksin rääkida Liibüa, Süüria ja Lähis-Ida teemal, sest kõik need äh, kuuluvad äh, kokku tegelikult. Liibüa osas on asi lihtne, pärast äh, esimesi kõhklusi tegutses Euroopa Liit hästi, Euroopa Parlament avaldas natukene survet tunnustamiseks ja täna me peame avatud ja otsekoheseid arutelusid äh, üleminekuvalitsusega, mis äh, ametisse nimetatakse. Egiptuses ja Tuneesias on sama probleem. milline põhiseadus peaks hakkama kehtima? me ei saa midagi ette kirjutada, me ei saa oma demokraatiaid peale sundida, aga Euroopa Liit äh, saab muidugi mängida positiivset rolli majandus- ja investeerimisabi kaudu ja ka tehnilise abi kaudu. niimoodi, et oleks võimalik üles ehitada riik, mida tegelikult varem ei olnud. seal ei olnud äh, poliitilisi parteisid varem, me oleme seal nagu poliitilises äh, kõrbes seal olid erinevad äh, grupeeringud äh, ja seal on äh, sõdalased ja kuidas neid sõdalasi siis demokratiseerida või tsiviliseerida. tegemist on sõjajärgse olukorraga, mis on väga keeruline, nagu me Euroopa kogemuse põhjal teame. kuidas on võimalik ühiskonda organiseerida ja panna demokraatlikult funktsioneerima? mingil hetkel peavad parlament, komisjon ja nõukogu pidama põhjaliku arutelu sel teemal, miks meie poliitika viimastel aastatel ebaõnnestus. meil on assotsiatsioonipoliitika diktatuuridega. meil tuleb äh, teha järeldused ja saada oma õppetunnid. ja nüüd Süüria juurde parlament peab minema sanktsioonidest kaugemale. Süürias on Aleppo otsustava tähtsusega koht. Need, kes on naftaäris seal, teavad, et äh, Al-Assadiga ei ole neil mingit tulevikku. see meenutab natukene olukorda Lõuna-Aafrikas omal ajal. äriringkonnad äh, peavad aru saama, et nende tulevik ei ole Al-Assadiga ja seda kõike tuleb äh, nüüd äh, teha Aleppos. me peame alustama naftast ja keskenduma äritegevusele. nüüd Lähis-Ida juurde proua Ashton üritab veenda palestiinlasi selles, et nad ei taotleks tunnustust ÜRO-lt ja see on ääretult suur vastutus, kui soovitada palestiinlastel tunnustamist mitte taotleda, siis tuleb ka öelda neile, milline on alternatiiv läbirääkimised ei ole alternatiiviks, neid ei ole ju praegu, Iisrael ei pea läbirääkimisi. me peame olema väga ettevaatlikud kuue kuu pärast või aasta pärast on meil vastupidine protsess Palestiina omavalitsuse aladel. võib äh, puhkeda sõda, samas äh, võib tekkida palestiinlaste enamus, me võime siin arutada tulevikus sanktsioonide üle Iisraeli vastu. ja mida me siis praegu ootame? kuid juba ootame siin. kellelgi ei õnnestu iisraellasi uuesti läbirääkimiste laua taha tuua niikaua, kui äh, Liberman on oma postil edasi, siis ei ole palestiinlastel just eriti palju oodata. suur tänu ja nüüd härra Tännok, kolm minutit, palun. Liibüa väed on julgelt äh, vabastanud äh, Tripoli, nad kontrollivad põhilisi linnu, on olnud vähe rikkumisi Gaddafi vastaste jõudude hulgas võrreldes näiteks äh, võõrlegionäre ja Gaddafi toetajaid. nüüd on Gaddafi võimult äh, tõugatud ja Liibüa rahvas tahab üles ehitada pluralistlikku demokraatiat, ma ei tea aga, kas see saab olema liberaalne. sellegipoolest äh, Gaddafi ise küll ei ole Tripolis, aga mitmed tema toetajad on veel vabaduses ja ohuks, enne kui ta antakse üle rahvusvahelisele äh, kriminaalkohtule. NATO operatsioon on olnud äh, unikaalne, tsiviilisikutest ohvreid ei ole seal olnud, on väga oluline, et me toetaksime rahvusliku ülemineku nõukogu, et äh, minna üle neljakümneaastaselt äh, diktatuurilt üle normaalsele riigile, et korraldada valimised ja saada legitiimsus alguses Euroopa Liit ei olnud äh, ühtne, see ei olnud just äh, eriti äh, auhetk Euroopa Liidul, eriti kuna Saksamaa jäi kõrvale. me peaksime õnnitlema Cameroni ja Sarkozyd nende julguse eest, nad olid äh, üksikud hääled rahvusvahelises üldsuses alguses, aga praegu me peame kõik toetama Liibüat ülesehitamisel. Liibüa ei pea mitte taastuma ainult sõjast, kus said paljud surma ja üles ehitama demokraatiat, vaid äh, riik tuleb üles ehitada ilma, et seal oleks varem olnud poliitilist või tsiviilstruktuuri äh, ja institutsiooni. Liibüas äh, tuleb äh, tagada põhiteenused kodanikele ja samuti julgeolek. paljud Tripoli elanikud näiteks ähm, ei saa praegu kuskilt puhast joogivett. ja Gaddafi kohta tahaksin öelda Aafrika Liidul, et saage ometi aru, ta on äh, võimult kadunud ja tunnustage Rahvusliku Ülemineku Nõukogu. mis puudutab nafta tootmist, äh, siis äh, tuleb kiiresti taastada algne tootmismaht ja kindlasti peaks Rahvuslik Ülemineku Nõukogu saama juurdepääsu külmutatud Liibüa varadele. tuleks kaasata rahvusvahelised raamatupidajad ja audiitorid, et leida üles need miljonid, mis kadusid ära Gaddafi režiimi ajal. tuleb tagada, et Alžeeria ja Niger annaksid välja Gaddafi perekonna ja liikmed ja lähikondlased, kes on vaja anda rahvusvahelise kriminaalkohtu alla rahvuslik üleminekunõukogu peab tagama õiglase kohtupidamise kõigile, keda süüdistatakse sõjakuritegudes. me tunnustame Liibüa üles tõusnud julgust, eriti berberite julgust, kes kannatasid aastaid ja me tunneme kaasa mõlemal pool langenute peredele eelmise kuu põhiseadust võib tunnustada ajutise põhiseadusena ja me tervitame, kui Liibüas saab mõõdukas äh, moslemiriik, äh, kes on vastu äärmuslusele, tänan. aitäh. kuue nimel saab sõna kolmeks minutiks härra Portas. aitäh, proua juhataja. Araabia kevad on selle aasta tippsündmus maailmas, selles pole mingit kahtlust ja seetõttu nõustun mõttega anda Sahharovi auhind just selle revolutsioonilise protsessi eest. sellel oleks selline sümboolne väärtus. Euroopa Liit ja liikmesriikide valitsused olid ju aastaid kaasosalised nende diktaatoritega, kes Äh, surusin maha Araabia riikide rahva tahte. me oleme alati eelistanud äh, ärisuhteid vabadusele ning äh, migratsioonivoogude kontrollimist inimõiguste austamisele. nüüd asjad muutuvad ja küsimus on selles, kas me tahame neid muutusi või tahame, et see muutus oleks vaid näiline. Liibüa rahva ohvrid et äh, on aidanud kaasa sellele, et äh, muutus ellu kutsuda ning äh, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa need aitasid kaasa õhurünnakute abil edule ja tegelikult seda sõna, sõda ei võitnud mitte NATO pommirünnakud, vaid Liibüa rahvas. Need äh, pommid on lihtsalt äh, nii-öelda äh, võitnud nendele riikidele, kes pomme kasutasid lepingut riigi ülesehitamisel. nii et need on sellised mureküsimused, millele me peame tähelepanu pöörama. austatud daamid ja härrad, ma tahaksin näha seda, et Rahvuslik Üleminekunõukogu peab oma ehm, poolt välja öeldust kinni e, e, ja peaks, austaks naiste õigusi, e, sisserännanute õigusi, selles me peame neid toetama. aga kõik kevaded saavad ükskord otsa ja sügis saabub ka Liibüasse ning Aafrika, Sahara taguse Aafrika rahvad äh, on pidanud põgenema, e, on jõudnud Tuneesiasse, kus äh, neil ei ole mingit toetust, ka neil on vaja kevadet. tsiviilisikud, kuid ei tapnud mitte ainult Gaddafi väed ja NATO äh, lennukipommid, vaid õudsaid tegusi on toime pannud ka äh, üles tõusnud äh, ainult, äh, kui me seda, sellest räägime, ainult nii on võimalik äh, rahvuslikku lepitust saavutada. Euroopa roll ei peaks olema, ei, ei peaks olema sekkumine ega topeltstandardite kehtimine, igal rahval on õigus ise oma riik üles ehitada me ei saa hukka mõista repre-, repressioonid Süürias ja, ja nõustuda nendega Bahreinis, me peame kõiki rahvusi ja riike kohtlema ühtemoodi ja äh, Araabia kevad ähm, kestab ainult juhul, kui Araabia rahvas ise saavad, saab otsustada. ja nüüd EFT nimel saab sõna pooleteiseks minutiks äh, härra Provera. aitäh, proua juhataja! viiendal oktoobril aastal kaks tuhat kümme volinik Malmström ja volinik Füüler rääkisid äh, heast dialoogist, mis meil on Liibüaga ja koostööst äh, piiride haldamise valdkonnas, äh, migratsioonivoogude haldamise valdkonnas ning varjupaiga taotlejatega toimetuleku valdkonnas. kõik need tegevused muidugi nii-öelda peatusid, kuna ka režiim on Liibüas muutunud ja nüüd tuleb meil Liibüaga uuesti alustada tööd nii piirikaitse kui migratsioonivoogude haldamise valdkonnas, selleks et julgeolekut tagada. ning samuti tuleb meil toetada uut Liibüa juhtkonda ning aidata korraldada esimesed vabad valimised, mis on esimeseks sammuks pika perioodi jooksul, mille jooksul ehitatakse üles riik, demokraatia ehitamine on palju raskem kui sõja võitmine, eriti olukorras, kui kõnealune e, riik ei ole pikalt demokraatlikku valitsust omanud. ja millised on need protsessid, mida oleks võimalik e, edendada, mida oleks võimalik e, kiiresti ellu rakendada, mida meie saaksime toetada, näiteks toetada ka just intelligentsi, kes aitavad üles ehitada tõelist demokraatlikku riiki oma rahva seas. aitäh ja nüüd äh, härra Möltser pooleteiseks minutiks fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel. proua president. alati kaasneb poliitilise ebakindlusega mingisugune kaos ja see, kas Liibüa langeb kaosesse, sõltub sellest, kas üles ehitatakse demokraatlik süsteem ja kuidas saadakse üle mineviku sündmustest. Mubaraki vastu äh, korraldatud kohtuprotsess ja samuti see, kuidas türklased endiselt salgavad maha genotsiidi armeenlaste vastu, näitab, et araablased ei tule minevikuga just päris hästi toime. praegu on suureks probleemiks äh, julgeolek, äh, see, kui palju on relvi noorukite käest, on erinevad äh, grupeeringud ja ohuks on see, et raskerelvad või raketid võivad sattuda terroristide kätesse. ÜRO missioon võiks olla abiks, aga liibüalased on uhked ja nad võivad seda näha ka sekkumisena nende riigi siseasjadesse. kõige hullem on see, kui islamistid kasutavad ära praeguse võimuvaakumi ja kallutavad selle enda kasuks meil tuleks keskenduda kindlasti äh, külmutatud varade vabastamisele selleks, äh, sellest võiks äh, piisata Liibüa ülesehitamiseks ja kui ka naftatootmine taastub, siis saab majanduskasvust kasu kindlasti ka Euroopa Liit, tänan. suur tänu ja nüüd äh, järgmised kõnelejad ja härra Prokk, palun kaks minutit. proua president, nõukogu komisjon diktatuuri langemine iseenesest on hea uudis. on hea uudis, et äh, sellele aitasid kaasa vabadusvõitlejad Liibüast, aga tegemist on ka NATO ja mõnede Euroopa Liidu liikmesriikide suure panusega, kes näitasid üles initsiatiivi Euroopa Liidu poliitika oli koordineeritud välisteenistuse poolt ja koordineeritus, nagu on näha, toob endaga kaasa ka edu. meil tuleb nüüd äh, aidata Liibüat äh, ülemineku ajal, siin ei ole asi mitte niivõrd rahas, sest tegemist on naftat tootva riigiga, meil tuleb aidata hariduse valdkonnas noorte koolitamisel, tuleb keskenduda erinevate taristute ülesehitamisele, tuleb ähm, tagada, et ähm, areneksid riigiülesed suhted ja Vahemerest lõuna poole jäävate riikide vaheline partnerlus ja oluline on, et kui me toetame riike rahaliselt, siis tuleb keskenduda projektidele, mis toimuvad koha peal ja me ei tohiks kulutada üle poole rahast äh, mingisugustele uurimustele. tuleb äh, panustada liibüalaste tulevikku. ja üks märkus ka Lähis-Ida kohta. tuleb äh, toetada kahe riigi lahendust. ÜRO resolutsioon peab avama selle võimaluse, see tähendab, et ka Iisrael peab edasi liikuma selles küsimuses. aga mis puudutab Euroopa Liitu, siis me peame säilitama ühtsuse ja ma usun, et kõrge esindaja ehitab praegu Lähis-Idas õiged sillad minu riik äh, ajaloolistel põhjustel kannab erilist vastutust, see ei ole kerge, aga loodetavasti me ehitame üles sellised sillad, et ka meie eurooplastena saame kaasa aidata selle piirkonna paremale tulevikule. aitäh, härra Panseri, kaks minutit, palun. aitäh, proua president. kuigi on äh, teatud vastupanu rühmitusi veel Liibüas tegutsemas. ja arvestades seda, et Gaddafi on vabaduses, siis äh, rahvuslik ülemineku nõukogu veel äh, nii-öelda on hirmul tema ähm, järgnevate sammude eest, liigume siiski edasi sõjajärgsesse faasi, kus tähtsateks sõnadeks on julgeolek, avalik kord, toit, ravimid, desarmeerimine, demilitariseerimine. me peame mõtlema ka keskpika ja pika perspektiivi peale ning mõtlema selle peale, millist osa saame meie mängida valimiste korraldamisel ning majandusliku ja sotsiaalse tasandi võimekuse suurendamisel pärast kriisi võib öelda, et e, nüüd me peaksime nii-öelda suurendama Euroopa Liidu rolli. meie ees ei seisa mitte ainult oluline humanitaarne ülesanne, arvestades kas või neid sisserännanuid, kes on endiselt Liibüas, meil on vaja aidata kaasa uue geopoliitilise kaardi koostamisel hetkel mängib eh, Türgi väga suurt rolli, härra Erdogan eh, on visiidil erinevates eh, riikides seal piirkonnas ning oli ja ka NATO mängib konfliktijärgses staadiumis olulist rolli. siin tekib konkurents erinevate liikmesriikide vahel ja see ei pruugi midagi head tuua uue Liibüa puhul äh, on väga kerge märgata majanduslikke ja energiaalaseid huvisid. ja seetõttu on oluline, et me keskenduksime Liibüa rahva vajadustele. Euroopa Liidu roll seetõttu ei saa olema kerge ja kiire. tulemused ei, ei tule kiiresti ja demokraatlikke tulemusi ei saa iseenesest võtta. aitäh, nüüd härra Macmillan Scott, kaks minutit. aitäh, juhataja. Eh, ka eh, mul on väga kahju, et proua Ashton ei saanud eh, täna siia tulla, samas ma saan aru, et tema töö piirkonnas on palju olulisem, mitte ainult Lähis-Ida rahuprotsessi raames, vaid kogu regiooni stabiilsuse tagamisel, mis nagu siin on kõlanud, on äh, Ähm, radikaalselt muutunud Araabia kevade sündmuste tagajärjel. kaheksandal vist oli see, kus paljud meist nõudsid seda, et Euroopa Liit peaks tunnustama rahvusliku ülemineku nõukogu ning äh, võtsime vastu äh, praeguse asepeaministri siin parlamendis ja toona paranes Ashton ei tahtnud endale sellist kohustust võtta, millest on kahju, sest äh, Euroopa juhtrollil oleks olnud äh, väga suur osa mängida, mm, kui seda oleks tehtud varem ja mitte pärast seda, kui, kui härra Sarkozy on tunnustanud. nii et need äh, arutelud on olnud väga inspireerivad, aga tänasel päeval me vaatame Liibüat, mis on tohutult muutunud kogu regioonis. arenevad Araabia kevade sündmused nii-öelda ebaühtlaselt, hiljuti käisin Tuneesias, kus peagi on ees seismas valimised ja seetõttu on minu sõnum äh, siinsele kojale ja ka teistele see, et kas me oleme valmis muutuma, jah, aga kas me oleme valmis ka selleks, et, et me ei tea, mis ees ootab siiski ma loodan, et äh, see koda äh, on nõus äh, sellega, et selle aasta Saharovi auhind peaks minema Araabia kevade märtritele, kannatanutele, millega me näitame, et demokraatia ja inimõigused on meile südamelähedased ja seda ka nii Liibüas kui Tuneesias kui ka palju kaugemal kogu regioonis, kogu maailmas, aitäh! suur tänu, järgmiseks annan sõna kolleeg Brandnerile. tänan, tere tulemast, härra Füüle. Liibüa on praegu teelahkmel. meile tuleb siin vaheldumisi häid ja halbu uudiseid veevarustus taastatakse koolid alustavad tööd, teiselt poolt tegutsevad islamistid, ei ole selge, kuhu edasi liigutakse. Euroopa on mitmeid kuid olnud äh, lõhestunud, aga nüüd me peaksime edasi liikuma koos. lisaks äh, humanitaarabile on mõned valdkonnad veel, millele me peaksime kindlasti keskenduma, me peaksime abi pakkuma lepitamise ja vahendamise valdkonnas, eriti pärast sellist konflikti, mis on riigi nii tugevalt lõhestunud ja lõhestab veel edasi. teiseks, Euroopa Liit peaks kindlasti tootama, toetama uut Euro Liibüa juhtkonda, tuues kohtu ette kõik äh, kuritegude toimepanijad. meil tuleks pakkuda abi ka julgeoleku ja justiitssektori reformide valdkonnas ja erilist tähelepanu tuleb pöörata kõikide äh, nende demobiliseerimisele ja reintegreerimisele, kes on võidelnud. ja väga oluline on ka privaatsektori roll. Euroopa ettevõtted, kes nüüd ruttavad kasutama Liibüa varasid äh, peaksid äh, tagama kõrge läbipaistvuse taseme ja näitama, kuhu nende rahad äh, liiguvad. me peaksime panema paika ühise käitumiskoodeksi, kuna meil siduvaid juriidilisi vahendeid veel ei ole. oluline on pöörata tähelepanu ka naiste olukorra allanemisele Uues-Liibüas täna. suur tänu, järgmiseks saab sõna härra Koval, kaks minutit, palun suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. ma vaatan resolutsiooni järgset olukorda Liibüas ning ähm, ma arvan, et me peaksime rääkima ühel häälel. ning äh, olukord oli väga keeruline, kui me ei rääkinud ühel häälel sest juhul, kui me räägime ühel häälel, siis tuleb äh, jutt välja selgelt, see ei ole ebamäärane, meil on vaja selget äh, märki, selget signaali. mitte vaid Liibüale, vaid ka teistele riikidele. teistele riikidele, kes on tänu revolutsioonile vabanenud. kuid see, millest me räägime, siis me räägime nendest ühiskondadest, nendest inimestest muutused on neile väga olulised, valimiste ettevalmistamised, demokraatiale üleminek kõik need nõuavad väga palju tööd ja väga palju tuge kõikidelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt. meil on vaja saata välja selge sõnum, et me oleme valmis neid aitama, me näitame neile seda teed, mida mitmedki on pidanud käima, kuid sellega ei tohiks ainult piirduda. me peame arvestama ka Põhja-Aafrikat, me kõik teame, et need noored, kes äh, tulid tänavatele, kes protesteerisid, nad soovisid vabadust Nad soovisid vabadust sellepärast, et nad ei näinud oma riigis tulevikku. Nad tundsid ennast äh, mittevajalikena oma riigis ja me peaksime mõtlema pikemas perspektiivis, mitte vaid humanitaarküsimustele ega varadele, me peame mõtlema ka haridusele, ülikoolidele, võimalustele, et need, kes tänavatele tulid ja oma eluga riskisid, ei peaks ennast tundma Äh, äh, nad ei peaks tundma pettumust. Euroopa Liidul on eriline vastutus sellel vallal, vallas, et tulla nende inimeste ootustele vastu, suur tänu! suur tänu, järgmine kõneleja on härra Angurakis, poolteist minutit, palun. NATO sõda Liibüa vastu viis mitmete inimeste mõrvani NATO ja USA sõjamasin, mis pommitas äh, inimesi, vastutab nende kuritegude eest. niinimetatud opositsioon, kelle juhid on endised äh, Gaddafi liitlased, viivad selle vastumeelse ülesande lõpuni, tegemist on äh, silmakirjalikkusega Euroopa Liidu roll ja rahvusvaheliste uudisteagentuuride roll, kes läksid propagandaga kaasa, on siinkohal küsimärgi all. tegelikult soovitakse kontrolli nafta ja gaasi üle ning eesmärgiks on NATO strateegiaga vormida ümber Lähis-Ida ning takistada Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida muutusi sõjategevus Liibüas näitab meile, et liikmesriikide valitsused jätkavad oma imperialistlikke agressioone selleks, et kasumit teenida Euroopa Liidu monopolidele. täiesti selge on nüüd, et need, kes sellele alus tegid selle lennukeelutsooni loomisega, väidavad, et võit on saabunud, nad on öelnud, et NATO ja Euroopa Liit ning Ameerika Ühendriigid on selle saavutanud. ainus viis sellest äh, inimestel välja tulla on äh, võidelda imperialismi vastu ning NATO vastu ning välja tulla uue rolliga, kuidas arendada ja vabadust saavutada ja seda saavad teha inimesed vaid siis, kui nad koostööd teevad suur tänu, härra Vatten, palun. Patten, palun üks sõna, üks minut. Ah, härra Pattenit ei ole siin kojas, siis saab sõna järgmiseks härra Mauro, üks minut, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. tahaksin teie tähelepanu pöörata homsele resolutsioonile Liibüa suhtes. president Alili tegevus, selle viia, viidatakse, ta on öelnud, et tegemist saab mõõduka, olema mõõduka islamistliku riigiga, see on väga oluline, mitte vaid Liibüa tulevikuks, vaid kõikide nende riikide tulevikuks, kes Vahemere ääres on, ka Egiptusel ja Tuneesial on uus ähm, konstitutsioon koostamisel. meie parlamendis tahaksime küsida, mida meie teeme selleks, et me saaksime sõna sekka öelda selles väga tundlikus faasis, kus luuakse uut põhiseadust, mis määrab selle, kuidas äh, miljonid ela-, inimesed koos elama hakkavad. tegemist on väga keeruka ja olulise küsimusega. me oleme näinud, mis on äh, toimunud näiteks Sudaanis, meil on teatud vabadused, äh, mis viitavad ka Hiina põhis-, mis on olemas Hiina põhiseaduses, Prantsuse põhiseaduses, väärtustest rääkimisest ei piisa, me peame otsustama, kuidas oma tulevikku koos luua. mina leian, et me peaksime saatma Euroopa Parlamendi äh, missiooni või ähm, esindajad äh, põhiseaduskomisjonilt sinna mitte selleks, et öelda, kuidas põhiseadust äh, kirjutada, koostada, vaid ähm, liibüalasi juhatada selles vallas, mida meie näeme, mis on meie põhitaladeks, äh, kuidas me näeme demokraatiat ja nii edasi, suur tänu! suur tänu, meie järgmine kõneleja on proua de Kaiser, kaks minutit, palun! Merci, madame la president! suur tänu, juhataja. mul on kaks küsimust. nii nagu härra Mauro ja ka eelkõneleja ütlesid, üks, mis puudutab äh, migratsiooni. mulle on öeldud, et Euroopa lipp lehvib, äh, Euroopa Liidu lipp lehvib äh, Liibüas, kuid Liibüa revolutsioon kuulub liibüalastele, me peame toetama seda üleminekuperioodi mis puudutab ähm, šariaati, väidetavalt on tegemist mõõduka lähenemisega, ma sooviksin selle kohta rohkem teada. mis asi on see mõõdukas šariaat, kui küsimus on ju vaid tõlgendamises, üks režiim teise järel ning põhiseadus võib väga palju probleeme põhjustada. sõja tumedatel päevadel nägime, et Liibüa naised äh, ütlesid, et meie soovime samuti sõna sekka öelda me oleme aastaid võidelnud ja me jätkame ka võitlust. nii mitmed naised äh, vägistati. Need, kes on äh, selle nimel võidelnud, siis kas ei, ei peaks siinkohal mainima, et põhiseadusel on väga oluline roll see on sarnane härra Mauro küsimusega, me peame konkreetselt rääkima. mis puudutab immigratsiooni, siis mina olin üks esimesi, kes oli läbirääkimiste vastu, mis puudutas kokkulepet, mida me Gaddafiga olime sõlmimas selle riigiga, mis rikkus nii lihtsalt inimõigusi probleem on jätkuvalt olemas, tegemist on äh, põgenikevooludega Sahara-tagusest Aafrikast, kes lähevad Liibüasse ja teistest paikadest, kas me ei peaks seda kuidagi teisiti vaatama? mida me peaksime tegema selleks, et Liibüa saaks seda inimkapitali kasutada tööjõuna? see, mis on nende kasutuses, kas see, me ei võiks investeerida kuidagi mingisse projekti, mis võiks seda seostada, selle asemel, et lihtsalt jätkata läbirääkimisi, mis viivad suuremate pingeteni ning äh, selleni, et me peame järgima, kas inimõigusi austatakse. ma tahaksin, et nõukogu ja komisjon sellega koos parlamendiga tegeleksid, suur tänu! suur tänu! järgmiseks proua Lohpiller, poolteist minutit, palun. tänan, president. olukord Liibüas lubab meil hetkel loota, et äh, võimu ei haara enda kätte omavaliliselt enam üks mees. on lootust, et üles ehitatakse uued riiklikud struktuurid. Euroopa Liit peab andma omapoolse panuse sellele, et tuleksid õigusriiklikud äh, struktuurid ning et oleks õiguskindlus ja inimeste õigus tagatud. äärmiselt oluline on pöörata praegusel hetkel tähelepanu nendele teemadele. ülimalt oluline on see, et Liibüa tunnustaks universaalselt kehtivaid äh, inimõigusi Need peaksid saama osaks Liibüa põhiseadusest. Euroopa Liit peaks andma omapoolse panuse selleks, et äh, kaotada ära surmanuhtlus äh, Liibüas. ka moslemiriikides on võimalik äh, loobuda surmanuhtlusest, üheks näiteks on kas või Türgi. väga oluline on, et Liibüa ühiskond tegeleks inimõiguste rikkumistega, mis on aset leidnud minevikust me teame siin äh, halbu näiteid äh, Lõuna-Ameerikast, äh, militaardiktatuuride ajast, aga on ka häid näiteid. ja mitte ainult üks pool ei riku inimõigusi sõjalistest konfliktidest, vaid ka teine pool. ma palun võtta tõsiselt Amnesty Internationali dokumenti, mis äh, toob välja, et äh, rikkumisi oli mõlemal poolel ja võib-olla nii nagu Tuneesiaski võiks asja uurida rahvusvaheline neutraalne komisjon, tänan. suur tänu. järgmiseks härra Preeda, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua juhataja. esmaspäeva pärastlõunal küsisin palusin ma seda, et me ei arutaks vaid seda küsimust, vaid saaksime ka paika panna Liibüa resolutsiooni ja ma leidsin, et me peaksime selle üle hääletama, enne kui äh, Gaddafi kinni püütakse ja, või ta saaks äh, riigist lahkuda. mm, Liibüa on üsna selgelt äh, liikumas äh, sellele üleminekule demokraatia suunas. nagu eelkõneleja ütles, siis on selge, et liibüalased ise käivitasid selle protsessi. samal ajal on Euroopa riigid aga mänginud väga olulist rolli selleks, et saavutada rahvusvahelist äh, konsensust sõjalise sekkumise suhtes ning teiseks on nad ka osalenud NATO operatsioonis selleks, et Liibüa tsiviilelanikke kaitsta. meil lasub äh, suur vastutus, mis puudutab institutsioonide loomist, äh, demokraatliku poliitilise süsteemi loomist, mis austaks inimõigusi ning tervitan kolleeg Mauro tähelepanekut, me kõik teame, et see ülesehitamine ei saa alata enne, kui julgeoleku küsimused on täielikult lahendatud. Liibüa ülesehitamine sõltub ähm, rahvuslikust lepitumisest, mis tähendab, et äh, sooritatud kuritegude eest on vaja karistada samas on vaja tagada ka juurdepääs õiglusele neile, kes on äh, kannatanud ka revolutsiooni ajal, mitte vaid äh, Gaddafi režiimi ajal, suur tänu! suur tänu, järgmiseks saab sõna härra Gualtieri, kaks minutit, palun. suur tänu, proua juhataja, peale neljakümmend kahte aastat diktaatorlust ja kuut kuud sõda on Liibüa pöördepunktis Nad ei saa valida, vaid on valinud rahu ja ülesehitamise tee. keegi ei saa neile peale suruda valmis lahendusi. samal ajal on selge, et Euroopa Liidul lasub suur vastutus, nad saavad mängida olulist rolli selleks, et abistada ja toetada demokraatlikku üleminekut riigis. peale marginaliseerimist, peale lõhestumist liikmesriikide vahel, selle konflikti, konflikti alguse ajal. ja me leidsime väga hea lahenduse või NATO leidis selle lahenduse, on Euroopa Liit üles näinud, näidanud võimekust leida lahendusi, mis on toonud meile häid äh, tulemusi, Benghazi äh, tagasisaamine ning äh, esinduse avamine Tripolis ähm, seda on vaja vaadata vastavas kontekstis, poliitilise strateegia kontekstis, mis peab olema kindel ja üles näitama rahvusvahelise üldsuse eh, konkreetset lähenemist, me peame vältima duplikatsioone ja konkurentsi, vaid me peaksime Liibüale andma kogu oma toe üleminekuperioodil, mis saab olema üsna keeruline ja pikk. me peame Äh, aitama neid äh, rahvuslikus lepitusprotsessis, vältimaks äh, täiendavaid lõhesid, samal ajal tagades edasiminekut ja arengut, mis puudutab riigi ülesehitust. me peame tagama tavakorda tagasipöördumise, avaliku korra loomise, meil on mitmeid keerulisi küsimusi, piirikontroll õigussüsteemi reformimine, desarmeerimine, kõiki neid, kõigi nende asjadega on vaja tegutseda, kuid meil on vaja ka demokraatia teekaarti. see nõuab dialoogi juhtimist, planeerimist ja konkreetseid äh, vahendite planeerimist. välisteeninduse, teenistusel ja Euroopa Liidul on vaja üldist lähenemist ning Euroopa Parlament on valmis äh, neile toetust avaldama, suur tänu! suur tänu. järgmiseks härra Danjan, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua juhataja, ma loodan, et resolutsioon, mille üle me homme hääletame, on saanud ju laialdase toetuse. põhimõtteliselt mõistame me hukku ka, hukka Gaddafi režiimi ning äh, viitame vastutusele äh, kaitsta tsiviilelanikkonda ning äh, toetame Rahvusliku Ülemineku Nõukogu legitiimsust. me oleme neid küsimusi arutanud ja see on meie rahvusvahelise üldsuse lähenemise selgroog. kõikides riikides, eriti Euroopa riikides on juba diplomaatilisel tasandil Liibüa inimestele toetust avaldatud äh, nende teel äh, vabadusele. Prantsuse piloodid, need, kes üheksateistkümnendal märtsil osalesid äh, rünnakutes Gaddafi kolonnidele, mis liikusid Benghazi suunas ja nad aitasid vältida veresauna, mis oleks võinud olla sarnane Ser-, Srebrenitsaga Gaddafi roll on lõppenud, konflikt aga ei ole lõppenud, sest meie ees seisavad mitmed väljakutsed ning ülemineku väljakutsed on väga suured, neid ei, ei ole suudetud ületada. seepärast peab Euroopa Liit mängima väga suurt rolli selles delikaatses protsessis. rahvusvaheline üldsus peab aval- ja meie peame avaldama neile seda toetust, mis on vaja humanitaarvallas, nagu me juba oleme ka teinud, ja me peaksime keskenduma samuti ka selleks, et kodanike julgeolekut tagada ja üleüldist julgeolekut taastada. meil peaks olema väga konkreetsed põhimõtted, liibulased ise peavad seda üleminekut aga juhtima, isegi parimate kavatsuste juures ei saa keegi teine nende äh, asemele astuda, suur tänu. Äh, proua Kopper, palun proua president, suur tänu. tundub, et Liibüas on võitnud õige pool ja nüüd tuleb üles ehitada demokraatlik ja võrdõiguslik riik. see on aga väga keeruline, tuhanded inimesed on kohutavas olukorras, neil ei ole toitu, ravimeid ja vett. eriti puudutab see põgenikke selge on see, et Euroopa Liit peab mängima rolli, et äh, leevendada neid raskusi. oluline on üles ehitada riik, kus on demokraatlikud institutsioonid ja valitseb äh, õigusriiklus. Nende väljakutsetega üritab äh, ka Euroopa Liit toime tulla. me ei ole Liibüas seni hästi esinenud, me ei rääkinud ühel häälel ja põhiline töö jäi NATO teha. nüüd äh, saame aidata uue Liibüa ülesehitamisele kaasa ja meil tuleb tagada, et seal kaitstakse inimõigusi ja austatakse kodanike õigusi. härra Fissas, poolteist minutit, palun. tänan, proua president. Liibüa opositsioon rahvusvahelise üldsuse toetusel kukutas äh, Gaddafi diktatuuri, meil tuleb nüüd kolonel veel kinni püüda ja võtta ta vastutusele sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest. kõige olulisem praegusel hetkel on keskenduda riigi ülesehitamisele, oluline on teha kõik selleks, et äh, Liibüast saaks demokraatlik õigusriiklik äh, maa. mis puudutab veel äh, muid valdkondi, siis on oluline tagada veega varustatus, demilitariseerimine, äh, desarmeerimine. ära ei tohi unustada ka Saheli piirkonna riike tuleb ähm, pöörata tähelepanu võõrlegionäride koju saatmisele, milliseid probleeme see seal riikides võib tekitada, samuti tuleb tähelepanu pöörata nendele riikidele, kes on vastu võtnud äh, Gaddafi ringkonna põgenikke. tänan, proua president. tänan, härra Pussutil poolteist minutit, palun proua president, see, mis Liibüas toimus, oli täideminev unistus ja ma tahaksin õnnitleda Liibüa rahvast äh, saavutatu puhul. samuti tuleb kaastunnet avaldada revolutsiooni ohvrite perekondadele. ma olen uhke meie parlamendi üle, sest meie olime ühed esimesed, kes soovisid lennukeelu tsooni ja me olime ühed esimesed, kes toetasid Rahvusliku Ülemineku Nõukogu. nüüd tuleb toetada liibüalasi liikumaks edasi riigi suunas, mis põhineb vabadusel, rahul, turvalisusel. meil tuleb aidata neid äh, normaalsusesse jõudmisel niimoodi, et inimestel oleks juurdepääs äh, tervishoiule elektrile, veele, et inimestel oleks töö, et nad saaksid elada väärikalt. saame aidata Liibüat demokraatlike institutsioonide ülesehitamisel niimoodi, et oleks äh, tegemist äh, õigusriigiga, kus on eraldatud äh, täitevvõim, juriidiline võim, seadusandlik võim tuleb aidata liibüalasi kogu teel demokraatia poole, tänan. tänan ja nüüd härra Svensson, poolteist minutit, palun. tänan, proua president. mul olid teatud äh, ootused seoses selle resolutsiooniga et me hakkaksime nüüd konkreetsemalt Liibüas äh, tegutsema ning et Euroopa Parlament äh, teeks mingisuguseid äh, käegakatsutavaid samme. tuleks tähelepanu juhtida ka sellele, et ühe, USA ei ole siin esirinnas, vaid hoopiski Euroopa Liit on tegutsemas esimesena. algselt me ei olnud ühisel seisukohal, aga nüüd tuleb meil üles näidata ühtsust äh, Liibüa demokraatia ülesehitamisel. tasakaalu, äh, stabiilsust ei ole võimalik äh, saada ilma demokraatiata, seetõttu on väga oluline, et juba põhiseaduses toonitataks institutsioonide demokraatlikku alust loomulikult äh, on olemas mitmesuguseid riske, kui on tegemist äh, üleminekuvalitsusega, aga kõik on seda meelt, et äh, Gaddafi peab kaduma. edasi. oluline on, et Euroopa Liidu riigid ei hakkaks innukalt äh, püüdlema Liibüa maavarade, eriti naftavarude kasutamise poole, vaid toetaksid eelkõige demokraatia ülesehitamist. kolleegid äh, ütlesid, et äh, vabadus ilma hirmuta, see on hea demokraatia definitsioon. tänan. nüüd äh, jõuame vaba mikrofoni vooru, proua Andrikiene, üks minut, palun che però non è in aula, quindi l'onorevole Kelly. tundub, et prouad ei ole kohal, siis härra Kelly, palun. aitäh, juhataja. me oleme kõik kuulnud äh, väga süngeid äh, lugusid Liibüast, aga nüüd on korraga hea kuulda häid uudiseid, kuulda sellest, et Gaddafi on režiimilt lihtsalt võimult kukutatud. me toetame täielikult eh, Liibüa revolutsiooni ja me peame jätkama toetuse pakkumist. tahaksin tänada härra Sarkozyd ja David Cameroni juhtrolli võtmise eest selles protsessis, aga nüüd tuleb meil suunata oma pilk tulevikku. Liibüal on terve rida nii-öelda eeldusi, positiivseid eeldusi, neil on olemas finantsvahendid tuleviku ülesehitamiseks ja neil on ka naftavarud, tagamaks hea elatustase tulevikus. Lady Ashtonil on väga suur roll mängida selles osas, et riigi tulevik oleks stabiilne ja ka selles, et Liibüas asuks võimule demokraatlik valitsus. aitäh! härra Nedelceva, palun. austatud äh, president, Liibüa rahval on vaja uut Liibüat selle ülesehitamiseks tuleb hea seista selle eest, et Gaddafi oleks lõplikult võimult äh, eemaldatud. senikaua, kui ta on vabaduses, äh, tunnevad Liibüa, liibüalased endiselt hirmu. ja lisaks rahvusvahelisele mõõtmele, mis NATO sekkumise tõttu sellel konfliktil on, ei saa riik üles ehitada sõjaolukorras. meil on vaja saavutada seal rahvuslik leppimine, see on loomulikult rahvusliku ülemineku nõukogu ülesanne. meie omalt poolt peame andma oma toetused üleminek oleks ujuv ja see protsess saab kindlasti olema väga pikaajaline, mitte lühi, lühiajaline ja me saame siin oma kogemusi edastada. aitäh. härra Nedevalova, palun. proua. Ehm, aitäh, kallid kolleegid. Liibüa seisab ristteel. vaid paar nädalat tagasi külmutati Liibüa ettevõtete varad, mis nüüd on vabastatud, et, et Liibüa saaks minna üle uuele režiimile. sellised äh, üleminekud ei ole kerged, vaadakem kas või seda, mis toimub Iraagis ja seetõttu ma leian, et ääretult oluline on tihedalt silm peal hoida sellel, mis Liibüas toimub ja teha omalt poolt kõik selleks, et vältida äh, tulevasi veravalamisi. Äh, olen nõus sellega, et äh, nagu ka Lady Ashton ütles, et on viimane äh, aeg kätte jõudnud selleks, et võim anda üle Liibüa rahvale. aitäh. härra Pasku, palun. olukord Liibüas on jõudnud uude Ähm, tundlikkuse faasi, kus tuleb hakata üles ehitama institutsioone. Äh, meil on vaja järelevalvet teostada sellise protsessi üle, nii, nii nagu Iraagis on näha, ilma rahvusvahelise üldsuse järelevalveta võib asi nii-öelda äh, mitte välja kukkuda hästi. ja olukorras, äh, kus Gaddafi on vabaduses ja mm, tema toetajad on vabaduses, on olukord ebakindel, eh, siiski eh, me ei tohi sekkuda eh, selliselt, et kutsuda üles rahva pahameelt. aga kuidas pakkuda ühelt poolt toetust ja teisalt jääda kõrvale, kuidas neid kahte omavahel lepitada, on oluline küsimus ja siinkohal ei tohi unustada ka seda, et NATO rünnakute küsimus on nii-öelda samuti väga tundlik küsimus. aitäh, härra Mavro Nikolaos. aitäh, proua juhataja. mina sooviksin öelda seda, et Liibüa ülesehitamine, nii nagu kõik eelkõnelejad on öelnud, tuleb läbi viia Euroopa Liidu toel. Euroopa Liit peab tegema koostööd ning aitama Araabia riike, ehitamaks üle nende, nende riigid. selge on see, et meie, et kui meie seda ei tee, siis mm, täidavad meie rolli teised riigid oma huvidega, vaadates kas või seda, millist rolli Türgi püüab Lähis-Idas hetkel mängida ja, ja seda, et Türgi eh, püüab saada juhtrolli Liibüa ülesehitamisel, seda arvestades tuleb meil aktiivselt tegutseda Euroopa Liidus. ja unustada ei tohi ka seda, et kui Türgi soovib liituda Euroopa Liiduga, siis äh, siis äh, tuleb Türgil toetada Liibüat, aga mitte olla seal, äh, mängida ainsat rolli seal. aitäh, proua Sargentini, palun. aitäh, proua juhataja. Araabia kevade tulemusi on äh, näha kõikides poliitikavaldkondades ja me peame nende ootustele vastama Liibüas, Egiptuses ja, ja mujal oodatakse demokraatiat ja seetõttu tuleb, tuleb meil just demokraatiaprojekte edendada, ähm, pakkuda humanitaarabi, julgeolekualast toetust äh, ning selliseid projekte tuleb ellu rakendada. Euroopa võib kasutada nii-öelda mm, oma instrumente sellise, äh, selliste arengute toetamiseks, meil on olemas äh, naabruspoliitika vahendid, millega me saame neid riike aidata nii et äh, naaberlus ja partnerluspoliitika raames on võimalik pakkuda investeeringuid, äh, tagada sotsiaalset sidusust, äh, mobiilsust ning pakkuda abi ka kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, kes pragmaatiliselt suudavad toime tulla ka vajadustega, mis koha peal on, nii et elanikud tunneksid otseselt toetust, mida Euroopa Liit pakub aitäh, nüüd saab sõna proua Sargentini. aitäh. möödunud aastal samal ajal püüdis eh, Euroopa Liit kuuekümne miljoni euro osas selgust saada, mida komisjon pakkus Liibüale migratsiooniküsimuste lahendamise toetuseks, selleks, et vältida äh, migrantide voogu Liibüast välja Euroopa Liitu. Äh, silmas tuleb pidada seda, et tegemist on pagulastega, kes põgenevad äh, diktatuuride eest Aafrikas, ka Tuneesiast, Egiptusest, Eritreast, Sudaanist, Äh, tuleb massilisi inimesi, tegemist on pagulastega ja ma, ja ma palun komisjonilt ja nõukogult äh, seda, et äh, kas me ei saaks neid vastu võtta Euroopas ja mis sai sellest kuuekümnest miljonist eurost, mille me andsime Liibüale selliste asjade jaoks, mille kohta me teadsime, et see ra-, seda raha sihtotstarbeliselt ei kasutata. aitäh, proua Ferreira, palun! suur tänu, proua president. me oleme olnud tunnistajaks mitmetele nendele massimõrvadele, mille on täide viinud NATO õhurünnakud äh, hävitatud on taristuid, riik on varemetes. see on selline sobimatu tõde, me, me me räägime küll ülesehitamisest, kuid samas äh, ignoreerime nii mitmeidki küsimusi. eesmärgiks on üles ehitada riik, mis Liibüa inimeste kulul toimib ning äh, jällegi äh, rikub rahvusvahelist äh, õigust ning vastavalt ÜRO julgeolekuresolutsioonile üks üheksa seitse kolm, mis räägib Liibüa tsiviilisikutest, eh, kelle tapsid NATO õhurünnakud. me peame nende ameeriklaste ja Euroopa imperialismi sõja vastu astuma. inimesed aga on juba sellele vastu hakanud ja nad eh, on välja öelnud, et nad soovivad iseenda saatust määrata härra Paska, palun, teie aeg on nüüd juba läbi. Äh, suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik. peale pikka kodusõda on Liibüa jõudnud olukorda, kus neil äh, ei ole vaja enam sõjaväelist abi, vaid on vaja see olukord koha peal äh, muuta. Liibüa oli enne sõda rikas riik ja väga paljuski sõltub Liibüa meie abist kodanikud sellest sõjast lõhestatud äh, riigis vajavad ähm, põhitoiduaineid, neil on vaja ka kütust, äh, neil on vaja üles ehitada oma kodud, rüüstatud poed ja administratiivhooned on äh, vaja üles ehitada. peale seda veresauna ja ebakindlust seisab Liibüa uues faasis, ülesehitusfaasis ning sel ajal on meile, meil vaja neile ulatada abikäsi ning keskenduda sellele, et nende põhivajadused kodanike puhul täita, meil on vaja neile anda abi luu-, selleks, et luua demokraatlikud institutsioonid, et oleks võimalik õiglaselt äh, olukorda koha peal korraldada. me peame mõistma, et meie abi neile on pikaajaline, äh, kui, juhul kui me ei soovi jätta selle riigi saatust juhuse kätte suur tänu, härra Obermeier, palun. tänan, proua president. Liibüast peaks saama õigusriik, aga kui seal peaks hakkama kehtima šariaat, siis see niivõrd hea ei ole. Mustafa Al-Jalil peaks saama ministriks. nüüd äh, Liibüa vabastati Gaddafist ka NATO toetusel, aga siin äh, on äh, tegemist äh, ka kindlasti majandushuvidega, äh, Schröder, Berlusconi, paljud teised äh, said äh, ka varem kokku Gaddafiga, üritasid seal oma huvisid edendada, aga nüüd on oluline üles ehitada ja aidata üles ehitada neil demokraatlikku riiki Euroopas. härra Prons viimasena. me peame tundma sümpaatiat ja me peame olema skeptilised äh, nende riikide suhtes, kes on teda toetanud. kui me viime läbi seda ambikatsioonikat ähm, projekti, et saada tulu naftast. Alan Duncan korraldas kokkuleppe rahvusliku üleminekunõukogu vahel ning ühe naftaettevõtte vahel, kus ta varem oli töötanud ning selle kokkuleppe kohaselt saab ettevõte Vitol, kes on maailma suurim ettevõte selles vallas ja saab oma kätte Liibüa naftamajanduse. rahvuslik Üleminekunõukogu on öelnud, et nad tunnustavad Iisraeli riiki, seda selles küsimuses, milles teised araabia riigid ei soovi kaasa rääkida, kuid mina leian, et see võis olla alus selleks sõjaks Liibüas. suur tänu nüüd annaksin sõna volinik Füülele, kes saab äh, Euroopa Komisjoni nimel nüüd sõna. Uh, uh, proua juhataja, suur tänu! mul on täna väga hea meel, nii-öelda topelt hea meel. esiteks, mul on võime-, selle üle, et ma saan selles arutelus osaleda ning äh, esindada eh, siin koos härra Dovkielevitšiga, eh, Euroopa välispoliitika kõrget esindajat. meil on Euroopa vali-, välisteenistus ja Euroopa Komisjon ühelt poolt ning teiseks leian, et oluline on vaadata seda arutelu ka varasemate arutelude peegelduses, kui me räägime inimõigustest ja jagatud õitsengust ning äh, me peame oma keskute, keskustelus äh, arvestama kõiki neid erinevaid nüansse. ma näen, et mul on hea meel, et arutelust on tulemas äh, tugev seisukoht. Euroopa Liidul on suur huvi selleks, et Liibüa üleminek läheks libedalt, et tegemist oleks demokraatliku ja rahvusvahelise süsteemi äh, integreeritud riigiga. sooviksin välja tuua kolm põhipunkti äh, meie abivallas. enne Tripoli langemist olime alustanud äh, koostööd Rahvusliku Üleminekunõukogu ja kodanikuühiskonnaga meie toe vallas oli küll tehniline abi riigi institutsioonide ülesehitamiseks ning haldussuutlikkuse loomiseks, toetus inimõiguste tagamiseks, võimekuse loomine kodanikuühiskonna vallas, abi äh, hariduse vallas, äh, koolide käivitamine, vältimatute meditsiiniabide tagamine, abi äh, sisserännanutele ja nendele, kes on sattunud raskustesse Liibüa olukord on peale Tripoli päästmist äh, muutunud ja see on minu teine punkt. esimesel septembril kogunes rahvusvaheline konverents, kus olid äh, nii riigipead, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad kui rahvusliku üleminekunõukogu esindajad, nad kohtusid Pariisis selleks, et toetust avaldada ning luua niinimetatud Liibüa sõprade rühm teisel septembril toimus tehniline koosolek selleks, et koostada stabileerimisrühm ja doonorriikide abi selleks, et kriisi jälg, järgsete vajaduste, vajadused kaardistada. selle kohtumise ajal Euroopa Komisjoni president härra Barroso ja hiljem ka meie kolleegid äh, jagasid teiste osalejatega vastavat dokumenti, mis puudutas äh, stabiliseerimist konfliktijärgses Liibüas ning kiire ja vahetu abi äh, konfliktijärgses Liibüas ja ma loodan, et lugupeetud koda on nende dokumentidega tutvunud tugev sõnum edastati Rahvuslikule Üleminekunõukogule, et need koosolekud äh, austavad äh, Liibüa iseseisvust, koordineeritust äh, ÜRO juhtimise all, tugevat Euroopa Liidu toetust, Maailmapanga toetust, pragmaatilist, tegevuselist reageerimist vastavalt Liibüa prioriteetidele. teisel septembril Euroopa Liit sai omale ülesande kodanikuühiskonna vallas, mis puudutas naisõigusi, piirikontrolli, avaliku korra tagamist ning informatsioonivahetust. nagu minu kolleeg äh, härra minister juba ütles, siis äh, humanitaarabi peadirektoraat ja nendega koostöös loodi esindus Tripolis selleks, et neid tegevusi teostada. Euroopa Komisjon on valmis tegutsema, kui Liibüa ametivõimud selleks äh, soovi avaldavad. koostöö vallas ja tehnilise abi vallas me oleme valmis keskpikas perspektiivis kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist eraldama kuuskümmend miljonit eurot neile selleks, et katta Euroopa Liibüa vaheliste institutsioonide vajadused ja meil on võimalik tegutseda tegelikult äh, kiiremini ja neid vahendeid kasutusele võtta. arutelu jooksul olen ma äh, üles märkinud nii mitmeidki ettepanekuid, kolleeg Brandner, mis puudutas äh, rahvuslikku leppimist, äh, seda, et äh, kurjategijad saavad karistatud, käitumisreeglite paikapanemine, härra Mauro, lugupeetud liige, viitas sellele, et me peaksime saatma sinna ühismeeskonnad, mõtlen ka selle üle järele ning proua de Kaiser ütles, et me peame vaatama migratsiooni olukorda äh, võib-olla teise nurga alt. ma kaalun neid ettepanekuid väga tõsiselt ning ka välisteenistuse esindaja arvestab kindlasti neid põhimõtteid. minu kolmas ja viimane punkt on see, et Liibüas on piisavalt äh, ressursse varade külmutamise lõpetamine peaks ülesehitamiseks äh, piisavad vahendid andma. samal ajal on oluline tagada see, et on konkreetne raamistik äh, nafta ja maagaasivarude haldamiseks. kui stabiliseerimisfaas on läbi, siis komisjon arvest-, leiab, et oluline on paika panna ka pikaajaliste suhete baas uue Liibüaga me peaksime olema valmis Liibüaga kokkulepet äh, sõlmima, sarnast äh, kokkuleppe sõlmimist, nii nagu meil on sõlmitud ka teiste Vahemereäärsete riikidega. see saadab tugeva signaali selles suhtes, et Euroopa Liit on valmis looma tugevat partnerlust Liibüaga, mis tugineb ühistele huvidele ja ühisele austusele. suur tänu! suur tänu, volinik Füüle! nüüd ma sooviksin anda sõna kõrge esindaja esindajale, härra Togielevitšile, palun. proua president, volinik Füüle, austatud parlamendisaadikud. kõigepealt ma tahaksin öelda, et tänane arutelu kinnitab Euroopa Liidu ja rahvusvahelise strateegia õigsust. me oleme viimastel kuudel täheldanud positiivseid tulemusi. Liibüa on olnud oluliseks äh, testiks Euroopa Liidu välispoliitikale Lissaboni lepingule ja selge on see, et äh, Liibüa ei ole mitte ainult riik, kus äh, võideldakse, vaid praegu eurooplased äh, eelkõige vaatavad Liibüat sellise pilguga, et mis toimub seal edasi meil Euroopa Liiduna on loomulikult väga oluline roll mängida, me peame võtma oma ülesandeid tõsiselt. liibüalasi värskelt kätte võidetud äh, vabaduses äh, tuleb toetada, et nad äh, läbiksid raske üleminekufaasi. arutelu täna näitas, et soovides aidata Liibüat, saame me kaasata rahvusvahelisi organisatsioone, parlamente, erasektorit, vabaühendusi, mittetulundusühinguid ja sellise lähenemise on valinud ka kõrge esindaja ja kogu välisteenistus. loomulikult on paljud äh, kõnelejad tõstatanud ka inimõiguste rikkumise teema Te kuulsite kõrge esindaja sõnavõttu sel küsimusel ja asi on selge. tegemist on väga tõsise küsimusega Euroopa seisukohast. loomulikult äh, peab ka rahvusvaheline, rahvuslik ülemineku nõukogu tagama, et äh, peetaks kinni rahvusvahelistest standarditest kogu selles protsessis. igal juhul inimõiguste küsimus on kindlasti Euroopa poliitika keskmes suheldes Liibüaga. proua president, siinkohal lõpetaksin, suur tänu selle arutelu eest ja jään ootama resolutsiooni, mille te eeldatavasti homme vastu võtate. suur tänu. käesolevaga on arutelu lõppenud, meil on kuus resolutsiooni projekti, hääletamine toimub homme pärastlõunal. Läheme